president. Ah, very nice. That was very impressive, thank you. suurepärane. me alustame üheminutiliste kõnedega. härra Mendes de Vigo neljateistkümnendal veebruaril kahe tuhande kaheksandal aastal Äh, valentinipäeval otsustas esimeste konverents, et interrühmadel lubatakse kokku tulla ainult neljapäeviti. sellest ajast saadik me oleme üritanud seda probleemi lahendada, aga me ei ole õnn-, meil ei ole see õnnestunud. interrühmad, härra president, peavad kokku tulema sobimatul päeval, neil on raske ruumi leida ja neil on raske tõlke leida. ma olen kõnelenud mitte üksnes oma interrühma juhiga, vaid ka teiste interrühmade esindajatega, kõigi nende saadikutega, kes interrühmadesse kuuluvad. ma olen nende kõigiga kõnelnud ning ma paluksin teilt ametlikult, et te pöörduksite esimeste konverentsi poole ja paluksite, et nad selle neljateistkümnenda veebruari otsuse tühistaksid ning võtaksid kasutusele uue süsteemi ja kui te seda neilt viisakalt palute, siis öelge neile palun, et sellistes küsimustes on see koda suveräänne ja need asjad tuleks siin ikkagi saadikute poolt otsustada, aitäh. днес се навършват 85 години от Ангорския договор между България и Турция Той третира въпроса с имуществените права на близо 350 хиляди тракийски. ma tahaksin kõnelda bulgaarlaste omandiõigustest, kes aeti Türgist välja peaaegu sada aastat tagasi. mõned nendest inimestest, nende pärijad on endiselt veel elus, see pu küsimus puudutab ligemale kaheksa tuhandet inimest. seda küsimust on Bulgaaria ja Türgi vahel korduvalt arutatud aga siiani tulemust, et Türgi peab neid inimesi äh, emigrantideks, aga äh, on olemas väga palju ajalisi, ajaloolisi dokumente, samuti Rahvaste Liiga äh, Rahvaste Liidu protokollid, mis näitavad, et nad tegelikult olid Türgi elanikud, dokumendid on olemas ja aga väga raske on nõuda sellist, selliste dokumentide esitamist Türgi kohtutele. kahe tuhande kaheksandal aastal kutsus Euroopa Liit äh, Türgit üles äh, seda küsimust kiiremini lahendama ja ma loodan, et hea tahe jääb heanaaberlike suhete nimel peale. aitäh! suur aitäh! kallid kolleegid, nagu te teate, piima, piimasektoris valitseb asümmeetria äh, talunike ja piimatööstuse vahel. see asümmeetria ning hindade kõikumine on viimastel aastatel kasvanud, seetõttu on äh, tulum vähenenud ning äh, tootjatel on raskem oma tegevust ette prog-, prog-, prognoosida. mina leian, et tuleb luua piimajärelevalveamet, mis aitaks paremini kontrolli piimakoguse ja hindade üle säilitada. seda, selle agentuuri üle peaks äh, Euroopa Komisjon järelevalvet teostama ja see amet siis äh, määraks kindla nõudluse ja ka hinnad. see äh, tagaks piimasektoris suurema stabiilsuse. aitäh! jah, mulle ka meeldib, kui täiskogul kreeka keeles kõneldakse. härra Kramer. Die Rheinische Post berichtet Rheinische Post teatab reedel, viieteistkümnendal oktoobril sellest, et eh, Siim Kallas, transpordivolinikust, kes olevat öelnud, et kiirtrass Pariisi ja Bratislava vaheline kiirtee on erakordselt tähtis ja et Euroopa Komisjon pöörab sellele väga suurt tähelepanu, Stuttgart kakskümmend üks on selle projekti erakordselt tähtis osa. selle projekti koordinaator on korduvalt rõhutanud, et eh, raudteede võrk on rahvuslik, eh, rahvusriikide teema, see on liikmesriikide pädevus ja kõik see öö, eh, Eh, kogu see infrastruktuur, mis käib selle raudteevõrgustiku juurde, on nende liikmesriikide ja kohalike võimuorganite rahastamisel. ma tahaksin, et volinik Kallas ütleks sõnaselgelt, et seda trassi ei kaasrahasta Euroopa Liit, aitäh. Ma-, Mattias Marissa, palun üks minut aitäh. Brüsselis räägitakse väga palju säästumeetmetest. tulemuseks, tulemused on ilmselged, stabiilsus ja majanduskasvu äh, äh, pakt on tegelikult äh, röövimine vaeste vastu me oleme olnud tunnistajaks väga paljudele üldstreikidele Euroopas, Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania ja ka Itaalias ja Portugalis plaanitakse streike, aga see on alles algus. minu küsimus on selles, et kui palju üldstreike läheb veel vaja, kui palju demonstratsioone läheb veel vaja? Äh, kui paljud inimesed peavad äh, protestihäält tõstma, enne kui Brüsselis sõlmitud kokkulepetest loobutakse ja tavalistest inimestest jälle lugu peetakse. praegused meetmed muudavad kriisi lihtsalt hu hullemaks ja tuleb rakendada õiglasemaid meetmeid. mida me õigupoolest tahame saavutada, aitäh! aitäh! härra Tsalavrakos, üks minut, palun, suur aitäh! Kreeka ajakirjandusest oli lugeda ja seda on kuulda olnud ka Kreeka valitsuselt ja selles mõttes ei ole see kahtluse alla seatav, et et Kreekasse saabusid inimesed, kellel polnud dokumente. Frontex püüdis sellele vastu astuda ja takistada üle piiride ebaseaduslikku sisse ül-, piiride ebaseaduslikku ületamist, aga see ei õnnestunud. Äh, see õnnestub meil siiani ainult merepiiridel, aga maapiiridel meil niisugune asi ei õnnestu. see tähendab seda, et me puutusime kokku sellega, et vahistati inimesi, kes ebaseaduslikult üle maapiiri tulid, kuid merepiiri rikkujatest on saanud eeskätt maapiiride rikkujad ja seetõttu me peaksime võimalikult kiiresti sellises küsimuses mingi lahenduse leidma, me peaksime looma Frontexi vastava allüksus, kes nende küsimustega tege-, tegeleb, siis lisaks kõigele tuleks me leid-, peaksime me leidma meetmeid Türgi vastu, eh, kelle me ebaseadusliku sisserände puhul rahaliselt abistame, kuid türklased ei tee mitte midagi. härra Segedi, palun ma tänan teid. ma tahaksin rääkida Punase muda keskkonnakatastroofist Ungaris. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes Ungarit on viimastel päevadel aidanud, nii ohvreid kui ka neid, kes kannatasid Punase muda tagajärgede all on kahetsusväärne, et oli väga palju inimohvreid, kuid seda õnnetust oleks saanud vältida ja nüüd on tõepoolest Euroopa eh, Liidu ülesandeks rakendada meetmeid, mis ennetaksid tulevikus niisuguste katastroofide teket eh, Äh, äh, kujunenud on ebanormaalne olukord, kus äh, oligarhid eeskätt tegelesid privatiseerimisega, see erastamine oli mitteõiguspärane, toimus ettevõtete ärastamine, mistõttu me oleme nüüdseks olukorra ees, nagu me oleme oma punase mudaga ja inimesed kannatavad, see on kahetsusväärne. proua Svensson, palun üks minut lugupeetud eesistuja, kliima ja energiaküsimused puudutavad meid kõiki ja need on globaalsed, Euroopa Liit võib olla juhtival rollil, juhtivas rollis küll nendel teemadel. kliimaspetsialistid on väitnud, et äh, tähtsuselt teine heitmete allikas tööstuse järel on Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas olevad lihtsad pliidid, kus äh, toidu valmistatakse. me peame selle teadmise arvesse võtma, sest tänasel päeval on olemas päikeseenergial töötavaid seadmeid, mis võivad äh, ära likvideerida üheksakümmend viis protsenti nendest heitmetest, mis tekivad äh, söe ja sõnniku põletamisel. tuleb mainida, et peaaegu kaks miljonit inimest sureb enneaegselt, sest nad peavad hingama sisse neid äh, mürgiseid gaase. Euroopa Liit peab investeerima nendesse äh, teemadesse, siin on konkreetne võimalus päästa inim-, inimesi ja keskkonda. härra Matula, üks minut, palun. suur aitäh nendel pä-, neil päevil astuti konkreetseid samme selleks, et tagada Euroopa Liidu energiatarnekindlus äh, maagaasi tarnete kaudu väga erinevatest allikatest selleks, et vältida uue kriisi teket. muuhulgas ehitati valmis gaasitrass Ungari ja Rumeenia vahel. see on erakordselt edukas mudel ja näitab, kui edukas võib olla kahe Euroopa Liidu liikmesriigi vaheline koostöö. kui me tahaksime seda laiendada kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks kogu Euroopa Liidu territooriumile ja mitmekesistada oma gaasiallikaid, siis muutuksime me oluliselt sõltumatumaks selle energiatarnetest on oluline, et gaasi hinnad kujuneksid regionaalsel tasandil selleks, et seda enam, et nüüd ei ole meil mitte tegemist enam ühe gaasitarnijaga. ma loodan, et eh, kõik need edusammud aitavad kaasa sellele, et toetame tulevikus intensiivsemalt praegust Nabucco projekti. härra eh, Mirski, palun, üks minut aitäh, härra esimees, ma tahan pöörata teie tähelepanu ühele huvitavale aspektile meie töös. neljapäevadel lahkuvad peaaegu kõik parlamendi liikmed Strasburgist umbes kell üks kolmkümmend, nagu me kõik teame. selleks ajaks on eraldi äh, tšarterrong, selgitage mulle see loogika ära, miks kell neli pärastlõunal hääletame meie inimõiguste üle. miks te planeerite hääletuse, kui te teate et, et üheksakümmend viis protsenti parlamendiliikmetest ei osale sellel? see on äärmiselt rumal. ma eeldan, et minu kõnet ei kuulda ja seegi on väga-väga kurb, aitäh. proua Saabo, üks minut. suur aitäh! Rumeenias toimuvad äh, inimõiguste rikkumised, seda teeb valitsev võimul olev partei Äh, rikutakse ka demokraatia põhireeglid äh, ja väidetakse, äh, et hääletas millegi otsus, mingi otsuse poolt niisugune hulk, kuid tegelikult on teada, et nii palju inimesi selle poolt oma häält ei andnud samuti ei peeta Rumeenias kinni võrdõi-, võrdõiguslikust suhtumisest meestesse ja naistesse ja ahistatakse pensionäre võetakse vastu seadusi, mis on suunatud eh, erinevate sotsiaalsete rühmade vastu. opositsioon oli nende seaduste eh, vastuvõtmise kas-, vastu, opositsioon eh, protesteeris ja kui opositsioon poleks olnud nii aktiivne, siis oleks president tänaseks selle seaduse juba välja kunud. härra Schmidt, üks minut, palun. aitäh, president Rootsi valitsus on saanud juriidilise arvamuse David Isaaki, kes on Eritreas juba üheksa aastat vangis olnud. tegemist on Rootsi ajakirjanikuga, äh, kes sattus vanglasse sõnavabaduse eest äh, vastavalt sellele õiguslikule arvamusele eh, ja Euroopa Inimõiguste Konventsioonile ja Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigustele on Euroopa Liidul kohustus kasutada kõiki diplomaatilisi ja juriidilisi vahendeid selleks, et oleks tagatud David Isaaki põhiõigused. Eritrea on maailma üks vaesemaid riike ja sõltub Euroopa Liidu abist me peame, härra president, nõudma, et äh, David Isaak äh, vahas, vabastataks vastutasuks rahalise abi eest. Äh, homme tuleb Euroopa Parlamenti David Isaki vend, et kohtuda volinik Piibals ja parlamendi presidendiga, et anda see õiguslik arvamus üle ka Euroopa Liidu institutsioonidele. härra president, ma loodan, et see Äh, paneb Euroopa Liidu institutsioone avaldama suuremat survet ja Eritrea presidendile, et vabastataks David Issak ja nii päästetaks tema elu, aitäh. kirjus äh, Joe Higgins. Joe Higgins, palun. Äh, president, septembris oli nädal aega Kasahstanis Euroopa vasakpoolsete delegatsiooni koosseisus Kasahstani ja president Nazarbajev, äh, see on totalitaarne riik, kus kogu aeg rikutakse inimõigusi, me kohtusime väga paljude rühmitustega, kes võitlevad poliitiliste ja inimõiguste eest, me oleme saanud palju tunnistust Kasahstani režiimi äh, brutaalsuse kohta, äh, vanglates alandatakse vange, neid vägistatakse, pekstakse, piinatakse on häbiväärne, et Kasahstanist saab julg-, Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni juht aastal kaks tuhat kümme ning OSCE juhtide kohtumine toimub pealinnas Astanas kahe tuhande kümnenda aasta detsembris. president Nazarbajev muide tuleb järgmisel nädalal Euroopa Liitu ametlikule visiidile ja tema, teda võtab vastu ka härra Puusek ja härra Barroso ja teised. ta võetakse vastu loomulikult sellepärast, et Euroopa Liidul on palju gaasitu-, gaasi- ja naftatehinguid, aga ma siiski loodan, et te tõstatate ka küsimust inimõiguste rikkumisest ja, ja nõuate Nazarbajevilt tegevusi, tegusid selle nimel, et see lõpeks, aitäh! Nelle ultime settimane più di una trentina di Mapuche sono stati in sciopero di fame. viimastel nädalatel pidasid väga mitmed inimesed näljastreiki, sest need olid, sest nad olid, neist olid saanud sõjaväelise diktatuuri ohvrid. minu jaoks oleks oluline kiireloomulise resolutsiooni vastuvõtmine kuid ka niisuguse dokumendi vastuvõtmine ei muudaks neid, muudaks seda olukorda olematuks. sellele viidati ka aprillis vastu võetud äh, raportis. see tähendab seda, et ka äh, Tšiili peab tingimata täitma rahvusvahelise tööorganisatsiooni artiklit sada kuuskümmend üks Euroopa Liit peab rakendama kõiki eh, tema käsutuses olevaid meetmeid, et viia Tšiili nii kaugele, et ta täidaks endale võetud kohustusi. härra Stojanov, üks minut, palun. aitäh, härra president. tahtsin rääkida eelseisvast äh, debatist, mis on tulemas Bulgaaria Rahvuslikus Assamblees ja see puudutab äh, referendumit ähm, teemal Türgi liitumine Euroopa Liiduga, aga härra Kirillov provotseeris mind tegelikult, ta kordas sõna-sõnalt seda kõnet, mida minu, äh, minu partei juht äh, pidas paar päeva tagasi. ma tahtsin teile öelda, kallid kolleegid, et need inimesed, kes on välja saadetud äh, idast reisist, neil ei olnud Äh, neil ei olnud mitte mingeid õigusi, nad pidid oma lapsed äh, maha jätma, sest kui lapsed äh,, kui lapsed nutsid, siis türklased tulid ja lõid nad lihtsalt maha äh,. Türgi jaoks oli Armeenia genotsiid vaid peaproov, see oli genotsiid viiekümne tuhande bulgaarlase vastu, kes äh, nende bulgaarlaste vastu, kes tapeti ja välja saadeti, seetõttu Bulgaria ütleb jah rahvahääletusele ja ei Türgi liitumisele Euroopa Liiduga. härra Skilakakis, minu, üks minut. härra president. Jean-Claude Juncker ütles eile, et alates kahe tuhande kaheksandast aastast saadik olevat Kreeka valitsus pidevalt korranud, et ta kavatseb rakendada asjalikke meetmeid, ent samas öö, on EU, Kreeka eelarve defitsiit viissada miljonit eurot. kuidas see on võimalik? et see kõik toimub ja keegi ei pane seda tähele, et mitte keegi seda ei tea või näha ei tahtnud, kas rahandus- ja majandusministrid, eh, tulles kokku muuhulgas Eurotsooni, euroala riikide koosolekule, vaatasid sellest kõigest siis mööda, kuidas nad ei suutnud olukorda hinnata, miks nad ei tahtnud seda prognoosida ja millised olid need kriteeriumid, mille järgi siis üldse kreeklasi hinnati. minu arvates on seda kõike õigus teada saada ka kreeklastelt, sest ka nemad on Euroopa Liidu kodanikud, Euroopa Liidu maksumaksjad. ja ma leian, et reeglid peaksid kehtima kõigi suhtes võrdselt äh,. aitäh. tenutusi see oktoober Brüssel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 look unfair to your other colleagues by allowing you to speak so long. Uh, I mean and I try äh, minust võib ju nüüd mulje, et ma olen väga ebaõiglane, sest ma lasin teil nii kaua rääkida, aga kolleegid, palun edaspidi siiski kõneajast kinni pidada. Äh, proua Tantsila, äh, Vassil. importului la mari distanțe a produselor alimentare și încurajarea producției locale toiduainete transpordiga seonduvad probleemid, eh, turutingimustega kohanemine on väga oluline. me peame edendama Euroopa Liidu lambaliha tootmist. ei saa ometi olla võimalik, et eh, me, et me toome Euroopa Liitu sisse loomaliha, lambaliha, eh, samas kus meil oleks võimalik suurepärane võimalus neid, seda lambaliha ise toota ja turustada. aga samas me peame eh, lambaliha eksportima ja niisugune kunstlik tuluolukord toob endaga kaasa sotsioökonoomilisi pingeid seetõttu ma leian, et komisjon ja nõukogu peaksid vastu võtma meetmeid selleks, et lambaliha tootmise vähenemisel Euroopa Liidus eh, punast tuld näidata. suur aitäh! kahe tuhande kaheksandal aastal oli meil eh, kõige sügavam toiduainete kriis maailmas. see oli eriti ränk Aafrikas. kuid samas eh, tootis, tooteid tootiti kogu maailmas kahe tuhande kaheksandal aastal eh, senise rekordkogus teravilja, see on tegelikult suure paradoks ja seetõttu me peaksime äh, rakendama meetmeid selleks, et teravilja aga ka teiste põhiliste toiduainetega ei toimuks äh, börsidel kauplemist, mis muudab need tegelikult mänguasjadeks äh, ärimeeste käeks, ärimeeste käes ja viib olukorrani, kus nad tegelikult mängivad meie arvel eh, toiduainetega. minu arvates on rahvusvahelisel tasandil vaja selles küsimuses jõuda kokkuleppele. suur aitäh, proua Figureido, palun. aitäh, härra president. täna on rahvusvaheline inimkaubanduse vaheline äh, vastane päev. see nõuab meie tähelepanu ja nõuame, et läheme kaugemale kui lihtsalt äh, välja öeldud sõnade äh, täpsustamine, nii et me saame kuidagi mõjutada inimesi äh,, olukorda, mis mõjutab sadu tuhandeid inimesi Euroopa Liidus. see on kaasaegne orjuse vorm, mida äh, toetab, mida põhjustab nälg ja äärmine vaesus kogu maailmas. see on kõige hullem kapitalistliku ärakasutamise vorm ning neokolonialismi vorm, kuhu on sattunud öö, mitmed Euroopa juhtivad riigid, neil on vastat-, vastutus selle eest. oli öö, Euroopa vaesuse vastane päev ja täna on meil Euroopa inimkaubanduse vastane päev. see nõuame, et rakendaksime globaalseid meetmeid et lõpetada see neokapitalism äh,. me peame sotsiaalselt lähenema kapitalistlikele ideedele, nii et oleksime äh, kaasaegsed, progressiivsed. see peegeldab seda, mida räägivad inimesed meie linnade tänavatel täna. härra Obermeier. härra Obermeier, üks minut. lugupeetud daamid ja härrad kuuskümmend seitse aastat tagasi sellest, kui ku-, Benito Mussolini tagandati võimult, säilitatakse Põhja-Itaalias, Tiroolis endiselt fašistlikke mälestusmärke, mis pidevalt tuletavad lõunatiroolastele meelde nende kallal toime pandud ebaõiglus. see ei ole ometi võimalik Euroopas kahekümne esimesel sajandil, eriti siis, kui Euroopa Liidu volinik äh, Frantini äh, püüab äh, vastu võtta üle-euroopalist sümboolikat käsitlevaid dokumente. samas tuleb arvestada sellega, et kõigepealt tuleks Lõuna-Tiroolis niisugused fašistlikud mälestusmärgid maha võtta. on täiesti selge, et ka komisjon peab aru saama ja tegema kõik selleks, et lõpetatakse Euroopa Liidu territooriumil vähemuste ahistamine Äh, ja et äh, ja et äh, tuleb teostada kontrolli selle nimel, et tagada vähemuste õigused Euroopa Liidu territooriumil. tänan. kolleeg Siekierski, palun. Siekierski, yes. Szanowni Państwo, rok 2010 został ogłoszony przez Unię kaks tuhat kümme on kuulutatud aastaks meil tuleb jagu saada äärmisest vaesusest. me tähistasime juba kahekümne kolmandat äh, rahvusvahelise vaesuse ületamise päeva, aastapäeva. Äh, väga palju on korraldatud erinevaid üritusi äh, selleks, et näidata üles osavõtlikkust puudust kannatavate inimeste vastu me tahame avalikkusele näidata, kui oluline on kogu maailmas võidelda äärmise vaesusega ning rõhutada, et meie prioriteediks on vaesusevastane võitlus. samuti peaksime tähelepanelikumalt vaatama sellele, millised on vaesuse põhjused Euroopas. ja seetõttu programm äh, toitu tasuta jagada kõige vaesematele mida me siin Euroopa Liidus ellu rakendame, on äärmiselt oluline. see algatus äh, vaesuse ületamiseks on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, vaesuse mõõtmed maailmas on kasvanud tohututeks. aitäh! härra Gutierrez. Sergio. Sí, muchas gracias, señor presidente aitäh, president äh, rahvuslaheline inimkaubanduse vastase võitluse päev on toonud päevavalgele häbiväärseid fakte. ligemale üheksakümmend protsenti prostituutidest Euroopas on inimkaubanduse ohvrid need arvud panevad küsima, et kas me teeme ikkagi kõik selleks, et äh, tuhandeid naisi kaitsta, kelle õigusi peaks ju ka kaitsma Euroopa harta, mille me hiljuti vastu võtsime. jutt käib küll maailma kõige vanemast elukutsest, aga tegemist on ühe kõige hullema orjuse vormiga, mida praegu maailmas praktiseeritakse Äh, Hispaanias äh, on äh, väga palju meetmeid rakendatud, aga sellest ei piisa, meil on vaja Euroopa tasandil võitlust selles valdkonnas praegune inimkaubanduse vastase võitluse päev aitab inimesi harida, nende teadlikkust tõsta ning aidata neid, kes on inimkaubanduse ohvriks langenud meil on võimalus ning ma tahaksin juhtida parlamendi tähelepanu sellele, et äh, me selles vallas aktiivselt tegutseksime, aitäh. härra Tarabella. Ses statuts, l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, est une source indépendante de conseils scientifiques dans le domaine des risques liés à la chaîne alimentaire. toiduga varustatuse kindlus on asi, millest me peame selgelt aru saama, härra president, ma ei ole ainus, keda see muretsema paneb. üks peamisi näiteid on Taani, Prantsusmaa ja nemad Äh, lubavad bisfenooli äh, mitmetes äh, toodetes, kui väga-väga kahjulik see on. sellest hoolimata lubavad nad selle kasutamine, jättes kõrvale kõik ettevaatuspõhimõtted. on ka geneetiliselt muudetud organismid, mida kasutatakse, mida kiidetakse heaks, niisiis arvan ma, et me peaksime tegema nii palju kui vähegi võimalik selleks, et kaitsta tarbijaid eriti, mis puudutab bisfenool A-d. me peame tagama seda, et kodanikke kaitstakse paremini, sest lõppude lõpuks on nende tervis siin mängus. härra Ivan, üheks minutiks. mesajul meu este adresat eh, președintelui Parlamentului European Eh, domnului eh, Jerzy Buzek. mina tahaksin pöörduda härra president Buzeki poole. mõni kuu tagasi käis ta Rumeenia parlamendis ja avaldas valitsusele toetust ja tervitas eh, valitsuse kokkuhoiumeetmeid. mina tahaksin president Puude-, Buzekile öelda, et juba kuu aega praktiliselt Rumeenias polegi enam parlamenti, pole parlamendi istungeid, ei võeta vastu mingeid otsuseid. pensioniseadus kukkus läbi, nagu siin juba eelpool öeldite Rumeenia president ei loobu niisugusest praktikast, sest tema partei toetab niisugust praktikat ja ta jätka-, on läinud pettuse teed. pettus on muutunud Rumeenia parlamendi eh, lahutamatuks koostisosaks ja ausalt öeldes nii ei saa, et härra Puusek toetab Rumeenia parlamenti ja Rumeenia presidenti. kui ta täna tuleks Rumeenia parlamenti, siis oleks see läbikukkumine уважаеми колеги! вярвам че европейският съюз и всички ние полагаме усилия да извадим. aitäh härra president ma usun et euroopa parlament ja kõik meie püüame jõuda kriisist välja rabeleda paljud riigid on sellest välja tulemas teised teisi on see puudutanud tugevamalt kui teisi, ma usun, et tugevam Euroopa turg on prioriteediks kõigi liikmesmaade jaoks, seetõttu paneb mind eriti muretsema muretsema Euroopa Liidu äh, kavatsus kehtestada tollivaba kaubandusrežiim Pakistaniga. ma saan aru, et Pakistanil oli looduskatastroof, aga kas teie arvates ei püüda seda kasutada ettekäändena? selleks, et ohustada Euroopa kaubandust, eriti tekstiilitööstust. kõnelen äh, tekstiili- ja rõivatööstuse assotsiatsiooni nimel kes tõesti püüab neid aidata, Bulgaaria on väike riik, kriis on tipus ning Pakistani ligipääs Euroopa turgudele ohustab Bulgaaria tekstiili- ja rõivatööstust. härra esimees, kriisi ajal on oluline Euroopa turu säilitamine. maksuvaba kauplemine Pakistaniga ei ole õige tee, kui Euroopa tahab ennast kaitsta. mulțumesc, domnule președinte doresc să atrag atenia asupra situaiei economice i sociale deosebit ma tahaksin peatuda majanduspoliitilises olukorra Rumeenias, see on erakordselt keeruline, kriisivastased meetmed, mida Rumeenia valitsus on rakendanud, ebaefektiivsed. Need meetmed eh, eks rikuvad inimõigusi, inimeste õigust haridusele, tervisele, inimväärsele elule mis on niisuguste meetmete tulemused, Rumeenias lokkab inflatsioon, tootmine on praktiliselt seiskunud. kui, kui me räägime politseinikest, ametnikest, õpetajatest, õppejõududest ja ametiühingutest, eh, siis nende tegevus Äh, on pärsitud ja see äh, tegelikult on vastuolus Rumeenia rahva huvidega. Euroopa Komisjonil on ju ometi instrumendid ja vahendid ja meetmed äh, selleks, et jälgida ja korrigeerida liikmesriikide finantspoliitikat. komisjon peab võtma oma seisukoha Rumeenia poli-, Rumeenia valitse, valitsuse poliitika ja rakendatud meetmete suhtes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 Äh, mõlemad surmajuhtumid oleks olnud välditavad, õnnetus paljastas, et olid olulised puudused reisijate turvalisuses. peale üheteistkümnendat septembrit keskendume peamiselt äh, lennuliikluse ähm, ohutusele, aga see ei tähenda, et me peaksime teiste transpordivahendite ohutuse kõrvale jätma, see tähendab, et me peame siin kehtestama samasugused turvalisuse ja kontrollimeetmed ning kontrollima äh, neid liiklusvahendeid regulaarselt, aitäh. kirja Nevedova ja Ene Lepto. Mrs Nevedalova. Thank you very much. Uh, minulý týždeň som viedla delegáciu pozorovateľov Európskeho parlamentu na parlamentných voľbách. Viimasel nädalal käisin Euroopa Parlamendi valimis jälgimise missioonil Kõrgõzstanis ja mul õnnestus kohtuda äh, väga erinevate poliitiliste äh, parteide esindajate ja praegu ajutise äh, presidendi proua Otunbaevaga. ma võin kinnitada, et vaatamata väidetele, et Kirgiisia, Kõrgõzstanis valitseb, olukord on stabiliseerunud ja olukord on tegelikult kontrolli all, siis pärast meie lahkumist riigist toimusid seal rahutused Äh, Kõrgõzstan on riik, kus sotsiaalsed standardid on tõeliselt armetud, algas uuesti äh, võitlus võimu pärast ja mulle tundub, et riik on kodusõjale veel. ma leian, et Euroopa Liit ja Euro-, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon peaksid senisest enam pühendama tähelepanu Kesk-Aasiale, muuhulgas ka nendele arengutele, mis toimuvad Tadžikistanis ja Afganistanis ja me peaksime suurendama tulevikus oma kohalolekut selles piirkonnas. ja viimasena, palun. härra Kaifel, palun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 ma tahaksin juhtida teie tähelepanu mõningatele olulistele teemadele, mis puudutavad küberjulgeolekut. me peame hoidma ära neid ohte, mis on seotud interneti kasutamisega. ennetamine on palju äh, tõhusam kui kahju tagajärgede likvideerimine. ma tahaksin öelda, et äh, julgeolek küberruumis peab olema äh, dünaamiline, me peaksime ohtusid oskama ette aimata. teiseks, internetialased õigusaktid ei tohiks piirata infotehnoloogia arengut. kolmandaks, meil on vaja dünaamilist horisontaalset koordineerimist kõigi interneti julgeolekuga tegelevate institutsioonide vahel ning kolmandaks, meil on vaja tõhusaid rahvusvahelise koostöö mehhanisme. ma sooviksin, et Euroopa Komisjon äh, oleks eriti nõudlik selles osas, mis puudutab Euroopa strateegia ellurakendamist küberjulgeoleku valdkonnas Äh, peaksid olemas olema mehhanismid selles valdkonnas liikmesriikide poliitikate koordineerimiseks. suur aitäh, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on härra Kožusniki raporti tutvustus Euroopa standardviimise tulevikust. raportöör, teil on neli minutit